Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria. tere hommikust kõigile, tere hommikust, lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu esindaja, tere hommikust kõikidele kolleegidele. alustame oma tänast arutelu. ja esimene punkt meie päevakorras on Sophie Intveldi äh, soovitus USA ja Euroopa Liidu vaheline leping, millega käsitletakse broneeringu info kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile. ja nüüd annan sõna raportöörile neljaks minutiks. suur tänu, lugupeetud äh, asepresident, tere hommikust kõigile, tere hommikust, lugupeetud volinik, täna viime lõpule protsessi, mis sai alguse kahe tuhande kolmanda aasta märtsis. oleme selle transatlantilise andmete vahetamise lepingu kallal tööd teinud juba üheksa aastat